kaheksakümmend seitse A punktist lähtuvalt äh, loeme selle vastuvõetavaks ja komisjon, komisjoni otsus rahvusvahelise kaubandusega seoses, äh, millest me rääkisime koosoleku alguses, selle otsusel ei ole midagi vastu, kolmekümnenda oktoobri otsus kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast vastuväiteid pole ja rohelised QNGL on esitanud vastuväite ja artikkel kaheksakümmend kuus A, me siis hääletame selle üle neljapäeval, kaheteistkümnendal. muudatusettepanekute tähtaeg on kell kaksteist kolmapäeval osade kaupa hääletuse ja, ja nii edasi, taotluste esitamise tähtaeg on kell neli kolmapäeval. suur tänu teile teie toetuse eest seoses juhataja teadaannetega, läheme aga nüüd oma programmiga edasi ja nüüd käsitleme kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta